kolleegid, alustame hääletusega. esimesena panen hääletusele härra Speroni raporti, kes soovib ka sõna võtta minule teadaolevalt no.. Apparently not uh,. The... siiski tundub, et mitte ma panen raporti hääletusele, aga härra Kollis. proua. president, te olete ilmselt teadlik, et et mind puudutav äh, puutumatuse äravõtmise taotlus Euroopa kohtus on praegu menetluses ja ma loodan, et äh, härra Elmar Broki äh, finantsküsimus on see, mille puhul rakendatakse samu äh, põhimõtteid äh, Euroopa Parlamendiga vähemuse pool. me oleme taotlenud võrdõiguslikku kohtlemist äh, kakskümmend aastat Euroopa Parlamendis ja õiguskomisjonis, aga kahjuks äh, puutumatuse süsteem on kujunenud väga ähm, partei poole kaldunud ja ma loodan, et te vaatate selle olukorra läbi. ja panen hääletusele härra Speroni raporti, ütleb proua president, aga siiski härra Speroni on kohal ja soovib sõna. palun, härra Speroni tänan, president. ma arvasin, et hääletus algab kell kaksteist kakskümmend viis ja vabandan hilinemise pärast. ma tahan selgelt välja öelda arvandmed äh, seletuskirjas äh, on mainitud äh, summad kaks tuhat kakssada üheksakümmend Äh, tuhat eurot, kuid see on äh, ebaõige arv ja see on üle kolme tuhande. kas me võime nüüd asuda hääletuse juurde, kes on poolt? vastu? erapooletud? selgelt heaks kiidetud. tänan, härra Speroni. järgmisena härra Schadelmose raport Üldine tooteohutus ja turujärelevalve äh, nimeline hääletus. hääletus algab. kas te olete kõik hääletanud? hääletus lõppes. ja see on selgelt vastu võetud. õnnitlused raportöörile. järgmine raport härra Rivesi poolt gripiviiruse H1N1 ohjamise kohta. Äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud õnnitlused raportöörile. järgmisena proua Ayala Sender raport Euroopa kontrolli liikme ametisse nimetamine. selleks on härra Vögelbauer. Te hääletate elektrooniliselt, te ei näe oma hääletust, see saab olema sinine tulek ja hääletus algab. kas te olete hääletanud? hääletus lõppes. ja see ametisse nimetamine heaks kiidetud täna raportööri. järgmisena härra Revellini raport Vahemere üldine kalanduskomisjoni lepingu hõlmitud piirkond. me hääletame määruse ettepanekut, kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut kalanduskomisjoni poolt, kes neid pooldab, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, osade kaupa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, vabandab president äh, nimeline hääletus, resolutsiooni ettepanek komisjoni ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd õigustloov äh, resolutsiooni ettepanek, äh, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud. õnnitlused raportöörile. järgmisena proua Podimata raport Innovatiivne rahastamine maailmas ja Euroopas. ja mulle on esitatud taotlus härra Goosese poolt sõnavõtuks, enne kui me asume hääletama esimest muudatusettepanekut. tänan, proua president Padimata raportis, kus tõstetakse teatud olulisi küsimusi seoses äh, uuendusliku rahastamisega, minu arvates on tekkinud teatud segadus. ja ma pöördun küsimusega sotsiaaldemokraatide poole äh, üleskutsega tagasi võtta oma alternatiivne muudatusettepanek, mille nad on esitanud, selleks et me saaksime edukalt lõpuni viia meie ühise töö tulemuse. ma kahetsen, et et on tekkinud teatud vastuseis äh, äh finantstehingute maksu osas on esitatud kaks väga sarnast muudatusettepanekut ja sellisel viisil Euroopa Parlament ei suuda väljendada oma heakskiitu sellele maksule ja luua mõistlikud tingimused Euroopa konkurentsivõime tagamiseks. härra Schulz tänan, president. vastaseks härra Gozesele ma ütlen jah. me võtame selle alternatiivse äh, resolutsiooni ettepaneku tagasi, ma tegin sellise ettepaneku ka oma fraktsioonile ja seda järgmistel põhjustel. ettepanek, äh, millele andsid oma allkirja sada kakskümmend kolleegi kõikidest fraktsioonidest, näitas, et kui me räägime finantstehingute maksust, me ei räägi mitte sotsiaaldemokraatide või roheliste või Rahvapartei ettepanekust, vaid me räägime institutsionaalsest ettepanekust. me soovime väljastada signaali selle kohta, et parlament sõltumata poliitiliste fraktsioonide arvamusest on seisukohal et ka erasektor peab kandma äh, oma kohustused seoses kriisiga, et see ei ole konkreetselt ühe fraktsiooni ettepanek, seda mõtet on väljendanud me kõik ja kui me suudame sellise institutsionaalse äh, sõnumi välja saata, oleks suurepärane parlamendi ja seetõttu me võtame oma alternatiivse ettepaneku tagasi. proua Kratsa palus sõna tänan, president. tänan, president. eile, äh, eilse arutelu jätkuks tahaksin seda selgitada. Need kommentaarid olid öö, ähm, eile esitatud selle eelarve kohta ja me ootame tegelikult praegu vastust, et meil õnnestuks mingisugune kompromisslahendus äh, leida ja siis saaks edasi institutsioonidega jätkata ma siiski arvan, et me peaksime asuma hääletuse juurde, esiteks äh, sotsiaaldemokraatide ettepanek on tagasi võetud, seega jätkame hääletust nii, nagu ette nähtud. mis tähendab, et me asume kohe hääletama muudatusettepanekut kaks ja see on nimeline hääletus, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes see on vastu võetud. ja nüüd me hakkame hääletama eraldi lõikude kaupa, lõige kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus algab. kas te olete hääletanud, hääletus lõppes vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks, osade kaupa hääletus, mõlemad osad nimeline hääletus, esimene osa, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa, lõige kolmkümmend kaks, hääletus algab kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. ka see osa on vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend, poolt, vastu, erapooletud, Äh, peame üle kontrollima lõige nelikümmend, elektrooniline kontroll, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? ma siiski kontrolliksin üle, elektrooniline kontroll, lõige nelikümmend kaks kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kuuskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. panen hääletusele resolutsiooni ettepaneku, nimeline hääletus hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. õnnitlused raportöörile järgmisena hääletame proua Estrela raporteid Tervisealane ebavõrdsuse vähendamine. ja härra, proua Auken soovib sõna. Eh, er tegemist on eh, avaldusega põhiliselt eh, taanlastele. Taanit tõlge equitable on kirjeldatud sõnaga võrdne või võrdeline, ühtne. see ei ole hea tõlge ja öö, uues tõlkes me kasutame sõna õiglane ja ma soovitaksin äh, Taani kolleege võib-olla on rootslastel sama probleem hääletada selle poolt, äh, et see tõlge oleks äh, õige meie raporti puhul, ehk siis see sõna õiglane, mitte võrdne. täna proua Auken, asume hääletuse juurde, lõige neli, osades kaupa, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus algab esimene osa ei ole nimeline hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa on nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud. lõige viis kahes osas vabandan, lõige viis on kolmes osas, nimeline hääletus, esimene osa. Äh, mul on vale äh, tekst ees, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud. kuues lõige, kahes osas nimeline hääletus hä, hääletus esimese osa kohta algab hääletus lõppes. vastu võetud, teine osa. see ei ole nimeline hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsmes lõige, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud kaheksas lõige kahes osas, nimeline hääletus. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes, vastu võetud üheksas lõige, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kakskümmend kaks, kahes osas. kes on poolt? esimene osa, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kakskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kakskümmend viis, kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud. lõige kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus hääletus lõppes tagasi lükatud. lõige kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend seitse, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kui te soovite kontrollida, kontrollime esimese osa tulemust, lõige kolmkümmend seitse, kontrollhääletus, kolmkümmend seitse, esimene osa. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on tõepoolest vastu võetud. järgmisena lõige viiskümmend kolm, kahes osas nimeline, ei ole nimeline hääletus. esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda üle. kontrollime viiskümmend kolm esimest osa. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus. hääletus algab hääletus lõppes vastu võetud. lõige viiskümmend kuus, nimeline hääletus. hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige viiskümmend seitse, vabandust, viiskümmend seitse, osade kaupa, esimene osakes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kuuskümmend neli, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige seitsekümmend, seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud. põhjenduspunkt D, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud, põhjenduspunkt G, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud, põhjenduspunkt H, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud, põhjenduspunkt I, nimeline hääletus, hääletus algab hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt O, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt AA kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus hääletus algab, hääletus lõppes, vastu võetud. põhjenduspunkt AD, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud ja pane hääletuse resolutsiooni ettepaneku tervikuna nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes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 me saadame teile tehnikuga, ütleb proua president. lõige viisteist, osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, lõige viisteist, teine osa, kontrollhääletus. hääletus lõppes. vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, seda peaksime üle kontrollima, lõige kolmkümmend kolm, teine osa, hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ma hea meelega kontrollin, kontrollime muudatusettepanekut üks, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kolmkümmend üheksa, osade kaupa kolmes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, lõige kolmkümmend üheksa, teine osa. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see osa on tagasi lükatud kolmas osa, lõige kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend üks, poolt vastu, erapooletud, kontrollime üle, lõige kuuskümmend üks, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kuuskümmend kuus, osade kaupa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu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 kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt H. see on algtekst, seetõttu see on vastu võetud, tegemist ei ole muudetud tekstiga, vaid see on algne tekst. põhjenduspunkt hash, kes on poolt? vastu? erapooletud? ei olnud selge tulemus, põhjenduspunkt hash, kontrollime elektrooniliselt. hääletus lõppes vastu võetud. vabandust, tagasi lükatud Te olete ikka veel ärkvel, ütleb proua president. seega resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi, asume hääletama härra Papastamkose raportit Põllumajanduse rahvusvaheline kaubandus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 kontrollime teist osa. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. jällegi tulemus ebaselge, kontrollime elektrooniliselt kolmandat osa. hääletus on lõppenud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 kontrollime viiendat osa elektrooniliselt, tegemist on lõikega nelikümmend seitse. kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud. ja vastu võetud. ja nüüd kuues osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tulemus on üsnagi võrdne, kontrollime elektrooniliselt, lõige nelikümmend seitse, kuues osa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 lõige viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. kontrollime lõiget neli, viiskümmend neli. hääletus on nüüd lõppenud. ja vastu võetud. lõige viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud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 vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, kes on äh, erapooletud, vastu võetud The next item is a vote on the report by Mr Häusling on EU protein deficit what solution järgmine on härra Häuslingi raport Euroopa Liidu valgupuudujääk ja selle pikaajalise probleemi võimalikud lahendused. härra Häusling soovib ka sõna. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen! suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid! raportis äh, räägitakse kaheksakümne protsendist valgu puudujäägist Euroopa Liidus, mida me tahame, tahame vähendada, nõudes Euroopa Liidu valgutootmist, me ei räägi siin arutelust nulltolerantsi teemadel ja raportis ei räägi me ka geneetiliselt moodi moondatud organismide impordi vähendamisest, nii et palun äh, hääletage punktide kolm ja üheksa poolt, vastasel korral kogu raport muutuks. ja ma peaksin oma nime raporti koostaja koha pealt ära võtma. ja asume hääletama, esim-, esiteks lõige number kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud lõige kolm, jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja vastu võetud äh, lõige viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige seitse, nim-, hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige üheksa, jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kümme, kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa hääletus on alanud hääletus on lõppenud esimene osa on vastu võetud, hääletame nüüd teist osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige üksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud lõige neliteist nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige viisteist, hääletame kolmes osas. kõik on nimelised hääletused, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. esimene osa vastu võetud, teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja kolmas osa on vastu võetud, lõige kuusteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 põhjenduspunkti H teine osa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt I, kes on poolt? vastu. era-. kontrollime uuesti. põhjenduspunkt I, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt A üks, kes nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, resolutsiooni ettepanek tervikuna. kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. raportöör soovib sõna, palun. jah, aitäh. arvestades seda, et hääletusega raporti sisu muutus, sooviksin mina, et äh, minu nimi rap-, äh, sellest äh, maha läheks, aitäh. Your request is president, aitäh, teie palve võeti teadmiseks. järgmisena proua Nedeltševa raport naiste ja meeste võrdõiguslikkus. lõige kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend üks, kahes osas, kes on poolt, esimese osa poolt, kes on esimese osa vastu, erapooletud, vastu võetud. kes on teise osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse kahes osas, esimese osa poolt, esimese osa vastu, erapooletud, vastu võetud, teise osa poolt, teise osa vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa kahes osas, esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teise osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kas te soovite teise osa, kahekümne seitsmenda teise osa elektrooniliselt üle kontrollida, hääletamine on avatud, nüüd suletud ja tõesti, see võeti vastu. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollin üle. kolmkümmend üks läheb hääletusele, mis on nüüd avatud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud neli, kolmkümmend neli eraldi kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime üle tei-, kolmekümne nelja teise osa. hääletamine on nüüd lõppenud. vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollin üle, teise osa siis viiekümne kahest. hääletamine on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. viiskümmend kaks teine osa vastu võetud viiskümmend kolm ka kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see oli väga ääre pealt, kontrollime teise osa palun üle. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, jällegi ääre pealt äh, kontrollime üle teise osa viiekümne viiendast lõikest. hääletamine on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud viiskümmend kaheksa kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolmas osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle teise osa kuuekümnendast lõikest. hääletamine on nüüd lõppenud. vastu võetud kolmas osa kuuekümnest poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle teise osa kuuekümne ühest. hääletamine on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus meil on vist suuline muudatusettepanek härra Silvestri poolt. jah, aitäh, president. kuuekümne kuuenda lõike kohta pärast seda, kui on öeldud, et äh, naised peaksid ähm, ähm, saama oma reproduktiivõigusi kont-, oma kontrolli all hoida, ehk oleks juurdepääs abordile ja rasestumisvastastele vahenditele, et seal peaks olema kutsutud üles komisjoni ja liikmesriike võtma meetmeid sotsiaalpoliitikaks, mis ähm, aitaks kaasa sellele, et naiste jaoks abort, aborti kasutada üldse ei oleks vaja selle, ehk teiste sõnadega, abort ei ole rasestumisvastane vahend ega ka mitte sündivuse ähm, kontrolli all hoidmise vahend. jah, selge, aitäh. me ei võta seda suulist muudatusettepanekut vastu, arvesse kuuekümne kuue juurde lähme seega tagasi, hääletamine kolmes osas, e-, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt üle. esimene osa siis, kas olete kõik hääletanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. kõik on hääletanud teise osa kohta. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud kolmas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kui soovite, siis võime üle kontrollida kolmanda osa. avame elektroonilise hääletuse, kas on kõik hääletanud, hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kogu resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et kontrollime üle kogu teksti. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. ja viimane on proua Plumbi raport naiste vaesuse kohta. lõige kaheksa eraldi os-, öö, osadena, esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. lõige viisteist, palun. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle, kontrollime teise osa üle kuueteistkümnendast lõikest. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kolmkümmend neli. hääletamine on lõppenud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 ei, kontrollime üle elektrooniliselt, nelikümmend kolm kolmanda osa. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ne-, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis kolmes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kahes osas eraldi hääletamine, esimene osa, kes on poolt, ehm, te ehm, president vabandab, mina olen väsinud ja teie ka ilmselt. viiskümmend esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kes on, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa, poolt, vastu, eh, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, eraldi, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa langeb ära, kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. põhjenduspunkt E poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud eh,, N poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud ja kogu resolutsiooni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud ta-, vastu võetud. And we now come to the explanations. ja nüüd äh, jõuame häälte selgituste juurde. Oh. Wallis on the Schademoser report. härra Schaldemose raport, härra Angelis